Next, suuline küsimus komisjonile. see puudutab kahe tuhande esimese aasta nõukogu määruse rakendamist Euroopa äriühingu kohta käib see määrus. härra Leene kahe tuhande esimesel aastal jõudis eh, Euroopa Nõukogu, võttis vastu otsuse Euroopa äriühingu kohta. meie soovime, soovisime, et komisjon koostaks aruande selle määruse rakendamise kohta, et saaks teha järeldusi äh, potentsiaalsete vajalike muudatuste kohta. homme möödub äh, viis aastat äh, ja sellest päevast ja komisjon pole oma aruannet endiselt esitanud. meie oleme oma kohustused täitnud, täitnud seadusi ning äh, nüüd on kord komisjoni käes, te peate kinni pidama aluslepingutest teie vastutate rakendamise eest. ma saan aru, et seda raportit endiselt veel koostatakse, seetõttu me soovime käegakatsutavaid fakte, mille põhjal edasi tegeleda. parlamendil on oluline seirekohustus. me üritame seda täita, täitke teiegi oma kohustusi, ma oma viite minutit ära ei kasutagi Äh, asi on niigi üsna selge, miks me selle küsimuse küsisime. Äh, suur aitäh, härra Leene ja nüüd saab sõna volinik härra Tajani. aitäh, president, lugupeetud parlamendisaadikud. kõigepealt äh, tahaksin öelda, et ma asendan volinik McCreevit <laughs> ma tahaksin tänada härra Leenet ja tema komisjoni selle küsimuse tõstatamise eest enda nimel kõnelda, äh, kõneldes ütlen, ma olin, et olin viisteist aastat selle komisjoni liige ja mul on väga hea meel, et te sunnite komisjoni oma tööd paremini tegema. see oli nüüd minu isiklik märkus. ma tahaksin teile öelda, et äh, ettevalmistused äh, selle raporti osas on juba jõudnud lõppjärku. komisjon on tellinud välisuuringu, mis peaks selle aasta lõpuks valmis olema. seega tuginedes kindlale faktilise alusele me kavatseme oma raporti koostada. komisjon kavatseb äh, seda uuringut süviti käsitleda. Ähm, see uuring äh, kaja, kaja, põhineb siis äh, sektoris töötajate seisukohtadele, avaldatakse ta järgmisel aastal ja edastatakse nii nõukogule kui ka parlamendile. ajakava paneb juba paika järgmine komisjoni koosseis aga me kaalume siin praegu nelja muutmise võimalust äh, vastavalt siis olemasolevatele reeglitele. praegu komisjon ei ole veel ühegi valiku äh, võimaluse kasuks otsustanud. me peame ära ootama selle välisuuringu tulemused, samuti konsultatsioonide tulemused ning äh, peame pöörama igale konkreetsele tegurile väga palju tähelepanu Äh, võib-olla sa-, saavutame edu ka Euroopa äriühingu põhikirjaalastes läbirääkimistes. Äh, ajakava on see, mille me pärast analüüse peame paika panema ja nagu ma ütlesin, selle ajakava otsas langetab otsuse juba uus komisjoni koosseis, aga ma olen veendunud, et nad äh, keskenduvad vägagi parlamendi seisukohtadele, enne kui nad uusi ettepanekuid vastu võtavad. aitäh! aitäh ja meie järgmine kõneleja ei ole saalis, seega saavad sõna järgmised sõnasoovijad ja kõigepealt härra Kutas, kaks minutit. suur aitäh. volinik. Euroopa äriühingu mõte läheb tagasi juba aastatesse tuhat üheksasada viiskümmend Äh, tegemist on osaga meie siseturust. ma arvan, et sellel kõigel on sümboolne väärtus, sellepärast et me räägime Euroopa äriühingust, äriühingust, millel on teatud vabadus asustamise ja mobiilsuse mõttes. Äh, paljud äriühingud kasutavad seda põhikirja äh, just nimelt selleks, et tõestada, et nad on Euroopa äriühingud ja niimoodi saavad ettevõtted arendada ka piiriüleseid liitumisi. üks Euroopa äriühingu, äriühingu põhikirja eelis on see, et tema registrijärgne asukoht seda asukohta saab ühest liikmesriigist teise üle viia, ilma et oleks vaja uut ettevõtet luua aga Euroopa äriühingul ei ole sellist staatust, äh, mida konkreetselt õigusaktidega reguleeritakse. Äh, õigusaktid ei ole ühetaolised, väga palju sõltub konkreetse liikmesriigi õigusaktidest ning Euroopa äriühing äh, peab arvestama piirangutega, mis omakorda tähendab seda, et registrijärgne asukoht ja peakontor ei tohi asuda erinevates liikmesriikides Äh, sel moel on äh, ka ettevõtete liikumisvabadus piiratud. komisjoni raport, millest volinik rääkis, äh, peaks pöörama tähelepanu ka võimalusele, et ettevõtte registrijärgne asukoht ei ole samas liikmesriigis kui peakorter. samuti peaks olema võimalik sellistele firmadele anda autonoomne staatus rohkem ei ole sõnasoovijaid ka vaba mikrofoni raames, seega saab sõna jällegi volinik. härra Tajani, palun. veel kord tahaksin teid tänada, president, ma kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida härra Leene ja ka teised arutelus osalenud saadikud ütlesid. tõepoolest sellele määrusele Euroopa Arengu ja põhikirja kohta on vaja ka direktiivi, eh, mis puudutab tööliste kaasatust. kaheksandal oktoobril eh, me siis võtsime vastu selle Euroopa äriühingu põhikirja ning ma arvan, et Euroopa äriühingud ja liikmesriigid on üritanud seda ka ellu rakendada alates kahe tuhande seitsmendast aastast. aga praegu meil on vaja äh, tagasisidet selle kohta, kas äh, seda põhikirja on võimalik rakendada piisava aja jooksul. me ootame raportit ja seetõttu me olemegi äh, oma aruandega pisut hiljaks jäänud. ma vabandan, ma loodan, et tulevikus me suudame selle kaotatud aja tasa teha Eh, see põhikiri, Euroopa äriühingu põhikiri on oluline kogu Euroopa jaoks ning ma loodan, et järgmise aasta teisel poolel me tuleme juba välja konkreetsete ettepanekutega, eh, mis oleksid siis tõelised vastused neile, kes on esitatud küsimused. me ei hiili küsimustele vastamisest kõrvale. Eh, aitäh! aitäh, sellega on meie arutelud täna õhtuks lõppenud me alustame jälle homme hommikul, kaheksandal oktoobril kell üheksa ja meeldivat õhtut kõigile!